tahab saavutada, me peame otsustama, kuhu investeerida ning me peame otsustama, kuidas me saaksime kõige rohkem mõjutada paremuse poole itaallaste ning meie kõikide eurooplaste igapäevaelu. seetõttu oleme teinud ettepaneku õiglase, kaasaegse ning tasakaalustatud eelarve kohta, see eelarve on tõhusam ning selles keskendutakse nendele teemadele, mis on meie kodanikele kõige südamelähedasemad, näiteks komisjon tegi ettepaneku suurendada kolmekordseks rände ning julgeolekupoliitilist tegevust. praktiliselt kolmkümmend kolm miljardit eurot meil on ka suurem ning tõhusam väliseelarve, mille abil me saame kujundada välja partnerlussuhteid naaberriik, naabrusriikidega ning äh, kaugemate partneritega. see on iseäranis oluline Itaalia jaoks, riigi jaoks, kes on pidanud selles valdkonnas väga suurt vastutust kandma. investeerime oma majanduse konkurentsivõimesse, uuendustegevusse, tootlikkusse Itaalia jaoks on oluline, et teadusuuringute ning uuendustegevuse rahastatust on suurendatud viiekümne protsendi võrra ning üheksa miljardi digitaalprogrammi vahendite kaudu toetatakse ka Itaalia digitaalset üleminekut. investeeringud tulevikku tähendavad ka seda, et investeerime inimkapitali. teeme seda läbi hariduse, läbi koolitustegevuse. seetõttu on komisjon teinud ettepaneku kahekordistada kolmekümne miljardilist äh, Erasmus pluss äh, programmi, see on meie tippalgatus, äh, see, kaasata tuleks sellesse kõik haridustasandid, äh, nii kõrgharidus kui ka kutseharidus. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal osales üle kuuekümne viie tuhande itaallase Erasmuse programmides. järgmise mitmeaastase eelarvekava puhul võtame arvesse Euroopa investeerimisplaani äh, kogemusi, nõndanimetatud Junckeri plaani kogemusi, üks suurimaid kasusaajaid oli äh, Itaalia, praktiliselt viiskümmend kaheksa miljardit eurot investeeriti Itaalia majasse ja üle kahesaja viiekümne tuhande väikese ja keskmise suurusega ettevõtte said äh, sellest plaanist toetust. Junckeri plaani kaudu on erainvesteeringud suurenenud, aga ka avalikud investeeringud suurenenud Itaalias. tegemist on positiivse märgiga, sellepärast et koormus maksumaksjale väheneb, kui erainvesteeringud suurenevad Nende investeeringutega on Itaalias olukord paranenud. seitsekümmend miljonit eurot on suunatud Treviso kohaliku haigla äh, rahastamisse ja reformi äh, ja samuti vee, puhta vee kättesaadavuse parandamisse on investeeritud palju, viissada miljonit eurot on investeeritud äh, kiiresse internetti, nii et seitse miljonit kodumajapidamist saavad nüüd kasu kiirest lairibaühendusest. InvestEU järgmine programm võib saavutada veelgi enam, seal on kuussada viiskümmend miljardit eurot, mida sellisteks investeeringuteks eraldada. kõige sellega saab olukorda Itaalias ning kogu Euroopa Liidus kõvasti parandada. ja seda ajal, kui ähm, majanduskasvu tee on raske paljudele Euroopa riikidele üleilmast ülemaailmsete muutuste, aga ka kohalike valikute tõttu. selleks, et majanduskasvu saavutada, on vaja usaldust äh, kodumajapidamites, ka investorites ning usaldus on nagu hapnik. ainult siis, kui see otsa hakkab saama, paneme seda tähele. ebakindlus on mürk mis äh, õõnestab seestpoolt majanduskasvu ning töökohtade loomist. majanduskasv on Itaalias olnud väiksem kui Euroopa keskmine juba aastaid, tegemist on struktuurilise probleemiga ning madal majanduskasv toob kaasa ka töökohtade puuduse. olen seda juba korduvalt öelnud, äh, pean samas ka tunnistama, et äh, Itaalia majandus on üks kõige loomingulisemaid kogu maailmas. nüüd on teie riigi tulevik teie kätes, tehke kõik endast olenev selleks, et see loomingulisus äh, vallandada ja tehke seda Itaalia rahva huvides. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud peaminister, kaks aastat tagasi esitasime Euroopa tuleviku valge raamatu, millest äh, sai alguse ka tänane arutelu ning arutelud selle üle, mida Euroopa Liit peaks äh, lähitulevikus saavutama viis stsenaariumi, äh, erinevad võimalused, mille üle võime langetada otsuse. ükskõik, millise tee me valiksime, mõned asjad jäävad samaks. üks nendest asjadest on see, et Itaalial on meie Euroopa Liidu ülesehitustöös tähtis koht. Euroopal on vaja tugevat Itaaliat, Itaalial on vaja tugevat Euroopat ning kedagi ei üllata, et Valge Raamatu esimesed read rääkisid Spinelli ja Rossi manifestist niisiis, kui suuname pilgud tulevikku, ammutagem äh, inspiratsiooni meie Euroopa Liidu esiisadest, ehitades äh, üles tugevamat ning ühtsemat Euroopat tulevastele põlvkondadele, nii nagu tegid seda meie esiisad. aitäh! nüüd lähme fraktsioonide sõnavõttude juurde, mil esimesena räägib Manfred Weber. härra president, asepresident, austatud peaminister, tere tulemast Euroopa Parlamenti! Teie sõnavõtus alguseks rääkisite te inimestest, mina olen äh, Baierimaalt, käin kohalikus kirikus, kohtun kohalike inimestega, tavaliste töötajatega, meil kõigil on omad naabrid, kellega me iga päev räägime ning kui ma räägin oma naabritega, siis ma näen samu probleeme, mis mõjutavad, mis, mis äh, tekitavad probleeme kõikidele noortele inimestele üle Euroopa, nagu tööpuudus, vaesus ja nii edasi. ning me peame olema natukene konkreetsemad kui teie täna, et neile vastata. kui vaadata majandust, siis tõsiasi on see, et Itaalia majandus kasvab kõige vähem Euroopas. Jürgi Katainen mainis ka seda ning see, see ei ole ainult probleem Itaalia jaoks, see on probleem terve Euroopa Liidu jaoks, sest me räägime siin ju G7 riigist ehk ühest Euroopa majanduse mootorist. mida siis teha? rahvaparteina leiame me, et meil on vaja investeeringuid Euroopa Liidus. ning Itaalias on valitsus, mis ei suuda kokku leppida isegi öö, selles, et öö, läbi viia juba kokku lepitud projekt Prantsusmaa ja Itaalia vahel. me usume, Äh, tugevasse stabiilsesse valuutasse, mis on majanduse aluseks. Teie valitsus aga oma ametiaja alguse nädalatel panid kahtluse alla selle, kas Itaalia peaks kuuluma euroalasse või mitte. meie usume, et ainult läbi reformide saame me tagada parema majandustuleviku teie riigi jaoks ning teiste riikide jaoks, Iirimaa, Poola, Küpros, Kreeka, Hispaania on näidanud, et kui soovitakse reformida, siis tõesti äh, suuda, suudetakse luua ka töökohti ka noorte inimeste jaoks, suudetakse äh, reformida tööturgu, maksusüsteemi ja isegi minu kodumaal, äh, Saksamaal, tuleb tunnistada, et Gerhard Schröderi agenda kaks tuhat kümme oli see, mis pani aluse praegusele jõukusele. seega reforme on vaja tuleviku jaoks, teie valitsus aga ei vaata väga tulevikku pidades silmas reforme ning lõpetuseks usume me, et stabiilne eelarve on hädavajalik tugeva majanduse jaoks ning seda me samuti Itaalias ei näe. me näeme, et võlakoorem kasvab. see oli nii-öelda kokkuvõte ning teisest küljest in-, Euroopa poolsed investeeringud Itaaliasse Äh, võttes neid arvesse, siis on ikkagi problemaatiline näha, et teie majandus kasvab nii vähe ning see on teie vastutus. see ei ole meie või kellegi teise, vaid Itaalia valitsuse vastutus. me austame täiesti seda, et teie olete demokraatlikult valitud valitsus Itaalia inimeste poolt. aga võimalik, et eliit, e, eliidivastase liikumisena on lihtsam valimisi võita, kui äh, valitsust juhtida eliidivastase liikumisena sest mõned teist võib-olla on nüüd muutunud juba uueks Itaalia eliidiks. tahaksin rõhutada teist asja, see on seotud rändega. me Rahvaparteina näitame teie suhtes üles täielikku solidaarsust, Itaalia väärib meie solidaarsust, me mõistame täielikult Itaalia inimeste viha, sest aastad, aastad, aastaid ja aastaid on Itaalia olnud üksinda, ei ole näidatud üles mingisugust solidaarsust, seetõttu oleme paika pannud Euroopa Liidu solidaarsusmehhanismi, aga me ka näeme, et Euroopa Ülemkogu liige äh, on nüüd siin meil ju kohal ning ta ütleb, et äh, tema enda institutsioon ei suuda oma kohustusi täita, meie oleme oma kohustused täitnud, nüüd on nõukogu kord ning lõpetuseks välisasjad. ma tahaksin teid tänada selle eest, et te jäite meie Euroopa lähenemise juurde Venemaa küsimuses. Itaalia valitsus, teie olete valmis kiitma heaks sanktsioonid, see on hea, me oleme ühisel meelel, et Euroopa Liit soo-, et Venemaa soovib õõnestada Euroopa Liitu, aga viimastel päevadel oleme me näinud ka arutelusid Venezuela üle, rahvapartei jaoks on selge, et Maduro on ähm, sotsialistlik diktaator, kes on ebademokraatlikult valitud, keda toetab armee ning kes isegi on peatanud ravimite transpordi oma riiki, mis on hädavajalik ning teisalt on vabalt valitud parlament, mis soovib anda uue alguse oma riigile ning mis lihtsalt soovib seda, et korraldataks presidendi varim-, valimised varakult. ning presidendil äh, oli õigus, kui ta kirjutas kirja Itaalia kodanikele täna äh,, äh kui ta küsis, miks Itaalia valitsus ei toeta Venezuela demokraatlikke jõude palun vastake sellele küsimusele, kui te tõesti usute ühtsesse Euroopa lähenemisesse. nii palju minu mõnedest mõtetest, ma tahaksin teid tänada selle eest, et te tegelikult olete pühendunud euroopalikule eluviisile, te ütlesite täna, et Itaalia muutub valjemaks, ta osaleb rohkem avalikes aruteludes kel-, meil ei ole probleeme valjude häältega, meil on probleeme sellega, kui äh, val-, validus muutub äh, egoismiks. meil on vaja rohkem kompromissivalmidust, kui kõik oleks valjuhäälsed, siis tekib lihtsalt kära. ning lõpetuseks te rääkisite sellest, et Euroopa Liidu otsuste tegemise protsess tuleb tuua inimestele lähemale, te olete siin Euroopa äh, parlamendis, Forza on siin, Viie Tähe liikumine on siin, kõik öö, on siin kohal, see on, me, me oleme kõik meie kodanike esindajad, siin ei ole mingisugust eliiti, me oleme oma kodanike esindajad ning seetõttu siin just otsustataksegi Euroopa Liidu tuleviku üle, aitäh! Per il gruppo dell'Alleanza Progressiva ja sotsialistide ja demokraatide nimel saab sõna Udo Bullmann. peaminister, suur tänu siia tulemast. meie juurde Euroopa Parlamenti. me oleme Euroopa demokraatia koda, me oleme avalike arutelude koda ning ka ausate sõnade koda, seega lubagem alustan nendega ning jagan oma muresid. ma olen sügavalt mures, kui meie Euroopa Liidu asutajariigi valitsus, maailma seitsmenda tööstusriigi valitsus suunab Itaalia rahvast järjest sügavamasse poliitilisse ja majanduslikku isolatsiooni. seda olukorras, kus väljastpoolt, ühelt poolt me ei saa enam äh, toetuda Washingtonile, nii nagu me saime seda minevikus, ning teisalt on meil uus oht Venemaa poolt. me näeme, et teie valitsus liigub lang-, teie majandus liigub languse suunas ning me näeme, et tööstustoodang langeb. sellises olukorras olen ma sügavalt kurb seetõttu, et Prantsusmaa ja Itaalia vahel mõttetult õhutatakse pingeid. miks? Te teate ju, et sellistes konfliktides keegi ei võida. kellelgi ei ole võimalust võita. see on täiuslik näide olukorrast, kus kõik kaotavad, nii teie kui Euroopa. Teie riigi inimesed võivad maksta väga suurt hinda, Itaalia ja Prantsusmaa on üksteise teiseks suurimad majanduspartnerid seitsekümmend kaks miljardit eurot liigub seal, sajad tuhanded töökohad sõltuvad sellest, sajad tuhanded töökohad, mitte eliidi, vaid tavaliste inimeste töökohad koha peal. Itaalia vali-, inimesed ei saa enam lubada töökohtade edasist kaotust, sellel aastal kasvab, kasvab Itaalia maju-, majandus ainult null koma kaheksa protsenti, see on madalaim kasvumäär Euroopas oma kampaanias ütlesite, et toome tagasi töötajate väärikuse, see on teie eesmärk. ma oleksin väga lootnud, et te tõesti töötajate väärikuse taastate. seitsekümmend viis tuhat meest ja naist on kaotanud oma töökoha, paljud rohkem, palju rohkem neist on jäänud madalapalgaliste töökohtade lõksu pal-, lugematu hulk noori inimesi peab lahkuma kodumaalt parema elu otsingul. ning sellest justkui veel ei piisaks. Itaalia perede e, eluaegsed säästud äh, seati ohtu seeläbi, et eelarve tõttu mindi tülli Euroopa Komisjoniga. miks see vajalik oli? kas see oli lihtsalt avalike suhete trikk ühe mehe poolt? Itaalia inimesed kaotasid üks koma seitse miljardit eurot seetõttu viimase paari kuu jooksul. ja seda lihtsalt selleks, et Salvini saaks süüdistada Brüsselit. härra Salvinil on patuoinas alati olemas, aga ühtegi lahendust tal pakkuda ei ole. ning see on tänapäeva Itaalia reaalsus. selleks, et majanduse olukorrast tähelepanu kõrvale juhtida, on Salvini hakanud rääkima rändest kaks nädalat tagasi käisin ma Katanias ning nägin, kuidas nelikümmend seitse inimest kaksteist päeva järjest eh, pidid eh, olema päästelaeval, sealt nad ei tohtinud lahkuda, nende hulgas oli alaealisi piinamise ohvreid ja nad olid ideoloogia vangid. sest nad olid lihtsalt tegelikult küünilise poliitiku mängukanniks. see ei ole Itaalia, mida me tunneme, daamid ja härrad. me näeme, teame, tunneme ju teistsugust Itaaliat, me tunneme seda suurt euroopalikku Itaaliat, kust on pärit Altirosse Spinelli, Kaspari, kes mitte kunagi ei pidades silmas lühiajalist poliitilist võitu ei eh, seadnud kahtluse alla oma riigi euroopalikku positsiooni. mina ja minu fraktsioon mõistavad väga hästi, miks Itaalia inimesed on pettunud. Teie eh, eelkäija valitsus saavutas väga palju, tuhandeid inimesi päästeti Euroopa äh, eh, merelt ning Euroopa ei teinud mitte midagi, ei näidanud üles mingisugust solidaarsust aga kes neile pettumust valmistas siis? mitte Euroopa-meelsed valitsused. Öelge Itaalia inimestele, kes neid ei aidanud. kes on härra Salvini sõbrad, see on Kaczynskid, Orbanid, nagu Kurz Austrias. see on reaalsus. rääkigem tõtt. ja Euroopa-meelsed jõud loomulikult päästsid inimesi, sest nii on õige. selline Euroopa on veel olemas, selline Itaaliagi on veel olemas. ning me peame üksteise eest võitlema. see suurepärane Itaalia, see suurepärane rahvas. Spinelli ja Kaspari rah-, Itaalia äh, ma näen neid, seda Itaaliat, Lampedusa kalurid näiteks kes teavad täpselt, mis neid ootab, aga nad lähevad, päästavad ikkagi inimesi merel. näiteks Jyoti, teie rannavalvelaev, ütlevad, ütleb, et meil on meres, meremeeste koodeks ja me ei saa kuidagi teisiti käituda. ma, ning ma näen seda Itaaliat nendes vaprates linnapeades, kes ei lase ennast segada. selline Itaalia on veel olemas, see, see Itaalia, kus valitseb inimväärikus, kus austatakse Euroopa väärtuseid, ning sellisele Itaaliale sirutame me käe, sest sellist Itaaliat on meilgi vaja, aga teie valitsus peaks lõpetama inimväär- äh,, inimväärikuse vastase käitumise, sest sellel pole päris Itaaliaga mingit pistmist. me peame Euroopas vastu astuma populismile ning nendele, kes soovivad hävitada meie kodumaa. Itaalial on olemas meie solidaarsus ning Itaalia kuulub Euroopa südamesse koos oma lähimate sõpradega. prima di dare la parola all'onorevole raffaele fitto che parlerà järgmisena saab sõna Rafael Fito ECR fraktsiooni nimel. aga tuletaksin kõigepealt fraktsiooni esimeestele meelde, et kui te ületate oma kõneaja, siis võtate te ära kõneaega lihtsalt teistelt kõnelejatelt. suur tänu, tahaksin tervitada Itaalia peaministrit. minu arvates minu arvates on oluline teiega kohtuda, võttes arvesse praeguseid väljakutseid, mis Euroopa ees seisavad, nii teie kui ka järgmised kõnelejad äh, tuletasid meelde, millist rolli Itaalia on Euroopa ülesehituses mänginud. minu arvates on oluline olla konkreetsem, sest sellised arutelud sageli muutuvad liiga üldsõnaliseks ja vahel ei suuda me arvesse võtta reaalset olukorda, milles me kõik elame. me kuulsime siin suurt hulka kriitilisi kommentaare selle kohta, millist rolli Euroopa viimastel aastatel on mänginud, milliseid vigu ta on teinud majanduses, rändevaldkonnas. see oli selge, viimastes sõnavõttudes, aga selgitaksin paari aspekti. seda läbi mõningate näidete. härra peaminister, ma arvan, et siin on paar vastuolu, millele te peaksite vastama. ränne kõigepealt. see on üks teemasid, kus teie äh, valitsus eelkõige oma ametiaja alguses üritas äh, midagi ette võtta, mitte otseselt negatiivselt, te üritasite tõesti leida lahendusi, tulite välja ettepanekutega. tõsiasi aga on see, et Itaalia kalurid ei ole tegelikult merel selleks, et äh, otsida äh, hädas inimesi, vaid nad on seal selle jaoks, et protesteerida Euroopa Liidu poliitikate vastu. veel paar teemat, kõigepealt ränne. me oleme teiega nõus, härra peaminister, aga mis puudutab Äh, seda üleilmset rändelepet, siis teie valitsuse positsioon on segane, te külastasite, osalesite ka ÜRO Peaassambleel. ja mis puudutab Venezuelat, siis me peaks rääkima ühiselt, te ise ütlesite, et peame olema ühtsemalt, kuid meenutan teile, et Euroopa välisministri eh, kohtumisel eh, tänu Itaalia vastuhäälele ei saanud Euroopa selge seisukoha võtta selles valdkonnas noh, samuti nagu majandusküsimustes. Eh, see, mis te ütlesite, jah, see oli tõsi analüütiliselt, aga teie järeldused on absoluutselt ekslikult. ei ole olemas mingisuguseid valikuid struktuurireformide eh, läbiviimisel. see eh, ja e, ei ole küsimus ainult selles, et defitsiit äh, suureneb, vaid küsimus on selles, mille nimel me seda teeme. meie suurendame seda selleks, et viia läbi eh, poliitikat, mis struktuurselt kulutusi suurendavad muuhulgas äh, ja kohe lõpetan eh,. siin juba meenutati sel ajal, kui meie siin oleme eh, Äh, see, see, seni, kui meie siin räägime, kui teie räägite Itaalia äh, rollist Euroopas, samas kui teie, samas teie infrastruktuuride äh, minister esitab protesti kiirraudtee ehitamise vastu Prantsusmaa, Itaalia vahel. meil on vaja selgeid vastuseid, ühesõnaga me peaksime nüüd sõnade juurest minema tegu tee juurde, sest praegusel hetkel teod ei lähe õiges suunas ei Itaalia ega Euroopa jaoks, aitäh. aitäh. ja ALDE nimel saab nüüd sõna Guy Verhofstadt eh,. Grazie, io va probare di farmi intervento in italiano. ma üritan teha oma kõned itaalia keeles. Perché eh, a parte il mio, il mio proprio paese. sest Itaalia on natukene minugi koduriik ja mina olen armunud Itaaliasse ja itaallastesse. minu jaoks on Itaalia rohkem kui riik, minu jaoks on Itaalia terve tsivilisatsioon seal sündis Euroopa tsivilisatsioon. Äh, ja sajandeid on seal äh, see riik meile kinki, see maa meile kinkinud äh, kunstnikke, kirjanikke, filosoofe, teadlasi ja kõik eurooplased on korra elus vähemalt Itaalias käinud. Itaalia avastamine tähendas Itaalia külastamist, Firenze ja Rooma ja Napoli ja siis Surra Montaigne tegi seda, Goethe tegi seda. ja sellega pärast, härra Conte, olen ma väga kurb, kuidas Itaalia poliitiliselt näha, kuidas Itaalia poliitiliselt laguneb. see äh, protsess ei alanud äh, eile või aasta tagasi, vaid vähemalt kakskümmend aastat tagasi. jääb selline mulje, et see imekaunis riik äh, on on saanud Euroopa äh, äh, kaitsjast ja loojast saanud äh, lihtsalt sabas sörkijaks Euroopas selline mulje vähemalt meil siin on, nii meil parlamendis kui ka mujal ja ütleme veel kord, et äh, see ei saanud alguse peaminister Kontega, vaid äh, Berlusconi poolse katastroofilise riigijuhtimisega, see on samuti selge tõde. ning halb riigijuhtimine sama tegevust on jätkuna, jätkanud ka teie valitsus, Di Maio, Salvini kes on äh, tegelikult selle valitsuse juhid. see valitsuserakond äh, selgelt Euroopa vastane ning ikka äh, jälestusväärne valitsus. ta on vastik teiste liikmesriikide vastu, kes on samuti Euroopa osa. Itaalia valitsus ei Eh, lubanud ka Euroopal ühiselt astuda Maduro vastu eh, ja toetada Venezuela ajutist presidenti. Te teate seda, sest teid survestab Kreml. Teid survestab Putin, see on tõde. ja sellepärast ütlesite, et äh, tuleb lõpetada võimalikult kiiresti ühehäälsuse nõue ülemkogus. Itaalia valitsus, kes äh, ei oma enamust nõukogus, äh, et asüüli ja immigratsiooni reformida, Salvini blokeerib äh, äh, sa-, äh, sadamaid pagulastele, aga ta blokeerib ka Dublini reformi, ta, ta, ta blokeerib Euroopa koostööd ja minu jaoks on see absurd, minu jaoks on see käitumine täielik jama, sest Itaalia kodanikud on esimesed, kes selle Euroopa poliitika puudumise äh, Eh, kinni peavad maksma ning eh, viimastel aastatel on vastutav teie valitsus ka äh, selle eest, et Itaalia valitsus, Itaalia majandus pidurdub ja hiljem ka äh, langeb äh,, aeglustub, sest teie üritate majandusprobleeme laenu võtmisega lahendada ning lõpetuseks äh, ütleksin seda, et teie viimane, teie valitsuse kergemeelsus on see, et ka kas kuritati Maio äh, kaar, äh, et ta kasutab oma rolli selleks, et äh, pidada dialoogi lõhkujatega, kes põletavad autosid, hävitavad poode ja põletavad bussipeatusi ja Di Maio hoolimata sellest eh, kohtus Christophe Chalanchoniga. Hmm, ma tunnen teda. ja ta on see, nõudis kahel eh, eh, korral nõudis ta sõjalist riigipööret demokraatlikult valitud presidendi vastu, mis on absoluutselt vastutustundetu käitumine ja nii ei sobi eh, ühe, käituda asepeaministril tähtsa, sellise tähtsa riigiõiguse ministril, nagu seda on Itaalia. ma mõtlen eh, ka kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kirjutatud avalikule kirjale Emmanuel Macronile, kus ta väljendas oma imetlust selle isiku vastu äh, ütles, et äh, viie tähe liikumine on, äh, on en marche liikumise Itaalia versioon, see on täiesti naeruväärne ning mul on nüüd küsimus äh, peaminister Contele, kui kaua te kavatsete veel Di Maio ja Salvini hüpiknukku mängida? Lo invito, lo invita una cosa. ma teeksin teile järgmise üleskutse õppige oma kuulsatelt kaasmaalastelt Spinellilt, Champilt, Giorgio Napolitanolt ja Mario Draghilt. jah, Giorgio Napolitanolt just, kes on suur eurooplane, kellel on suured äh, ideed ning ärge unustage ka Emma Boninot, minu head sõpra, need on mehed ja naised, kes väljendavad Itaalia suurust äh, ja tema suurt rolli Euroopas, see eristab neid eh, teist, härra Konti. Need kõik need, kõik need inimesed, kelle mainimist te olete unustanud. tahaksin meenutada kõigile parlamendisaadikutele et see ei ole Itaalia parlament. me ei räägi siin Itaaliast, vaid Euroopa tulevikust ja Itaalia ettepanekutest. ma eh, tahaksin teile ühtlasi meenustada, et minu partei ei toeta Conte valitsust, nii et Eh, räägi, me ei räägi siiski praegu Itaalia olukorda. Öelge, mida tahate, mina ütlen eh, seda, eh, mis ehm, on oluline tänasel arutelul. järgmisena saab sõna kolleeg Forenza. tänan, president. kuue nimel tahaksin esitada Itaalia peaministrile mõningad küsimused, olen veendunud selles, et see, mis toimub ja hakkab toimuma Itaalias, on väga oluline Euroopa tuleviku jaoks. ning äh, praegu äh, äh, oluline arvest pidada äh, seda, et neoliberaalse äh,, ühelt poolt äh, neoliberaalne areng, teiselt poolt äh, populism äh, meil oleks vaja alternatiivset Euroopat, mis võtab aluliseks äh, rahva arvamuse ja vajadused, me peame äh, võitlema neoliberaalsuse vastu, mille vastu me võitleme iga päeva, iga päev siin parlamendis oma fraktsiooniga, me ei öö, äh, öö, Te teete kõike välja arvatud võitlemine neoliberaalsete põhimõtete vastu. Te ei ole pingutanud hetkekski selleks, et äh, näiteks äh, eelarvekaitset panna äh, põhiseadusesse kirja. me, te rääkisite ühtsuspoliitikast Itaalia valitsus, aga võtab vastu diferentsuda autonoomia Äh, näiteks selles osas, mis puudutab äh, pärandi küsimust. Äh, te so-, toetasite ka Transatlantic Pipeline'i ehitamist. Te rääkisite ka miinimumsissetulekust, kuid see on äh, tegelikult solvang vaest itaallaste vastu. selline vajadus, äh, toetusvajadus on kaheteistkümnel miljonil itaallasele, kuid ei, äh, e, ei pinguta vähemalgi määral palkade tõstmiseks, te ei tee midagi neoliberaalsuse võitmiseks, te Eh, väidate, et muretsete Euroopa tuleviku pärast. kahekümne viiendal oktoobril kaks tuhat kaheksateist võtsime eh, eh, pärast vastu resolutsiooni pärast rünnakuid minu kodulinnas Baris üleskutse neofašistlike gruppide vastu võitlemiseks ning ma tahaksin küsida, kuidas kavatseb Itaalia Äh, valitsus äh, selle äh, resolutsiooni elluviimist jälgida ning Itaalia valitsus teeb koostööd Kasapoundiga, neofašistidega ning tahaksin teile öelda, härra peaminister, et et äh, fašism algab sellest, et inimesi äh, ei peeta enam inimesteks ja seda just te teete oma suhtumises äh, pagulastesse ähm, äh,. näiteks kui oli kõne all open arms küsimus äh,, siis äh, äh, ei toetanud neid mitte keegi äh, see Open Arms näitab solidaarsust ning äh, saime teada, et kui nelikümmend üheksa inimest ei saanud Itaalias maale minna, te rääkisite ülemkogu otsustest, mis kinnitavad sidemeid Türgiga tagasi, vabatahtlikku tagasisaatmist, aga te ei rääkinud sõnagi Euroopa äh, Parlamendi reformist, te ei rääkinud äh, ka Dublini reformist ning Eh, vaba, te ütlesite ka vabaühenduste tegutsemine merel õhutab tagasi, õhutab tagant ähm, pagulasvoogusid, alustasite kohtuprotsesse nende vastu, eh, süüdistate inimesi, eh, kes elusid päästavad, võrdsustate nad ehm, inimkaubitsejatega ja nagu Adaku Laugi äh, Eh, ma nõuan teilt, et lõpetaks selle jälestusväärse sadamate sulgemise ja vabaühenduste tagasi, tagakiusamise, kui on eh, on eh, minister, kas minister, keda süüdistatakse inimröövis, võib tõesti ette kirjutada Euroopa Liidule, kuidas pagulaspoliitikat ajada? ning äh, Äh, varsti tulevad tänavatel Euroopa naised, keda te unustasite mainida ähm, äh, oma kõnes, see pole juhus, te tegite õigesti muuseas, sest ainult, te räägite naistest ainult siis, kui räägite neist halvasti ning äh, kui Naisõiguste Komisjon ja nüüd külastab varsti Itaaliat, et võidelda selle vastu, et äh, Itaalia valitsus äh, piirab naiste õigust äh, abordile. ma ei tea, kas te teate, et paluvad, et finantseeritakse vägivallavastaste keskuste loomist ja soovivad Euroopa miinimumpalka, sellele toetub Euroopa tulevik, meie tegutseme partisanidena edasi, et Euroopa uppumist äh, päästmast äh, nii Euroopa Komisjoni kui ka teie valitsuse poliitikat. palun rääkige aeglasemalt, sest tõlkidel on väga raske teie sõnavõttu tõlkida, eriti sellisest keelest kui itaalia keel. üritame rääkida kohutavalt äh, kiiresti, nii et tõlgid ei suuda sõnu teineteisest eraldada. järgmisena saab sõna Philip Lamberts. suur tänu, lugupeetud äh, president, lugupeetud äh, peaminister, tere tulemast Euroopa Parlamenti. Euroopa maine on Euroopa ringkondades nigel, aga samas, kui me mõtleme teie riigile, siis tuleb meelde nii palju head Itaalias just nimelt eh, tulid kodanikud välja ja võitlesid selle nimel, et eh, vett peetakse avalikuks hüveks. just Itaalias astusid eh, kodanikud üles ohtliku energia, tuumaenergia tagasipöördumise vastu. just nimelt Itaalias sai hoo sisse slow food liikumine vastandina rämpstoidule, mis pisitasa meie ühiskondi hävitab ja just nimelt Itaalias väikesed ning keskmise suurusega ettevõtted loovad kolm miljonit keskkonnasõbralikku töökohta. samas teie valitsus, lugupeetud kont-, härra Conte, äh, jätab mulje teistsugusest reaalsusest, äh, kõige hullematest päevadest, mida meie manner on kunagi kogenud, just nimelt äh, teie peaminister Äh, unistab sellest, et Itaaliast saadetakse välja roomad ning sintid. Teie riik on äh, iseäranis tõsiselt silmitsi kliimamuutusega ning majandusmuutuse kahjulike, majanduslanguse kahjulike mõjudega. ja samas teie ise oma kõnes näitasite, et te sulgete sul,, pöörate selja äh, keskkonna üleminekule ja ühisele koostööle Euroopa ja Itaalia vahel. Te võiksite kuulata selliseid inimesi nagu Rossella Muroni, keskkonnaaktivist, Katia Bastioli, äh, uuendusmeelne ettevõtja Matilde Kaasa, hangeldamise vastu võitlev linnapea, aga selle asemel teie valitsus otsustab minevikuprojektide, arusaamatute minevikuprojektide toetajaks asuda, nagu näiteks Valdesüüsi tunnel, nafta puurimine avamerel, rääkimata sellest, et valate betooni maailma ühe kauneima riigi. Te olete aastaid olnud silmitsi eelarveraskustega, üks osa vastutustest lasub loomulikult teie eelkäijatel, keegi ei üritagi vastupidist väita. Itaalia on tõesti kannatanud kärpepoliitika all, Maastrichti poliitika tagajärgede all. aga selle asemel, et üritada üles ehitada liitlassuhteid, et euroala tugevdada, nii et kõik liikmesriigid sellest saaksid kasu, on otsustanud teie valitsus minna konfrontatsiooni teed. teatraalselt, steriilselt, selle asemel, et riske vähendada, olete te otsustanud riske suurendada. Teie riik on ka esiliiniriik rändeväljakutsega seoses Te võiksite ammutada inspiratsiooni Pietro Bartolost, kes on Lampedusa arst, või äh, Domenico Lucanost, kes on Riace linnapea, aga selle asemel muudab teie valitsus äh, sisserändajad kõikide Itaalia hädade patuoineks ning äh, te ei taha päästa neid, kes põgenevad oma elu kaitstes. Teie valitsus ei ole toetanud äh, Euroopa Parlamendi ettepanekut äh, Dublini süsteemi reformimist. see reform, mida toetab meie parlament, Euroopa Parlament, vastab täpselt nendele vajadustele, mida on rõhutanud teie valitsus, aga viie tähe liikumine on selle vastu ja liiga on jäänud erapooletuks Teie valitsus on otsustanud luua liitlassuhteid nendega, kes tahab äh, ehitada Euroopast kindlust ning äh, samas jääb Itaalia sellise süsteemi puhul üksi. kui rändeprobleem on Itaalia jaoks probleemiks, lugupeetud peaminister, siis äh, tuleb pigem otsida toetust nendelt kahelt miljonilt noorelt itaallaselt, kes on langetanud äh, otsuse vabatahtlikult või sunniviisiliselt äh, lahkuda oma koduriigist viimase viieteistkümne aasta jooksul. just nimelt teie valitsuse arusaamatu poliitika hoiab neid ära, hoiab ära selle, et nad tagasi pöörduvad ja mis te arvate, mida teevad nende õed ja vennad? Itaalia võiks olla keskkonnakaitse, solidaarsuse, demokraatia eestvedajaks. sellisel moel olete te ajaloo kõrgusel ning tagate oma riigile selle tähtsa koha, mis Itaalial on alati olnud Euroopa peres. meie omalt poolt toetame neid, kes on valmis võitlema nende prioriteetide eest ning tagama selle, et meil oleks roheline ühiskondlik laine ka Itaalia jaoks. ja FTD nimel saab sõna kolleeg Alžeer. tänan, äh, president, volinik, peaminister, kolleegid. see on seitsmeteistkümnes arutelu Euroopa tuleviku üle ning oht on selles, et sellal, kui me räägime äh, Euroopa tulevikust, pole Euroopal enam ka min-, äh, olevikku me räägime Euroopast kui oma kodust, aga Euroopa Liidul on vaja põhjalikku ümberkujundamist, sest ta eh, ehitati katusest, unustades vundamendi. meie soovime ehitada tugev vundament, mis oleks tugev ja kestev. meil on vaja võrdsemat, lähedasemat Euroopat kodanikele, ilma et oleks A ja B kategooria riigid. soovime et äh, majandus ei mõtleks ainult finantssektori peale, tahame rohkem sotsiaalseid õigusi, majanduskasvu, ei taha enam kärpepoliitikat, me soovime, et Euroopa oleks ähm, äh, äh, oluline roll maailmas, et meid ei suruks põrvili USA, Venemaa ega Hiina. soovime tõelist liitu ning see tähendab, kas see tähendab Euroopa poolt või vastu olla paljud äh, otsivad äh, äh, pindu teiste silmas ja unustavad palgi enda silmas. kas Euroopa tähendab kreeklaste alandamist ja mõnitamist? ja siis Mogo otsas tunnistada, et kärpekasinuspoliitika oli vale. kas rääkida, on õige rääkida Euroopa solidaarsusest ja käskida ainult ühel riigil sellega toime tulla kas on õige, et Euroopas on riigid, mis on endiselt äh, maksuparadiisid, kas äh, on mõistlik äh, lollakat poliitilist sõda pidada kodanikupalga üle. Need on väleeurooplased, kes on üles ehitanud Euroopa pankadele, finantsasutustele, bürokraatiale. meil on veel aega, et kõike muuta ja võtta Itaaliat eeskujuks kus muutused toimivad, seitsme kuuga oleme äh, juba e, eluaegse palga ära võtnud senaatoritelt, oleme e, pangandussektori korrale kutsunud korruptandid e, kinni pidanud, vähendanud väikeettevõtete maksukoormad ning maksnud tagasi kolmkümmend miljardit võlga, meil on olemas ka kodanikupalk, me eh, eh, pidurdasime Euroopa eh, pensionireformi, mida seda Euroopa küll toetas. Te rääkisite Nortšast, Nortša üritas tegeleda ainult stabiilsus- ja arengupaktiga me lubasime seda kodanikele ning seda me ka tegime, sest meie, mida lubame, seda teeme e,. Itaalia e, e, näit-, Itaalias näitavad arvamusküsitlused usalduse kasvu valitsuse suhtes võrreldes möödunud aastatega. me ei ole rumalad, sest äh, muutust äh, kaasa toov valitsus annab äh, kodanikele usa-, usu tulevikku. sellepärast süüdistatakse meid populismis, nagu te meenutasite, kui see tähendab inimeste ärakuulamist, siis me olemegi populistid liiga tihti, aga selles kojas Eh, unustatakse rahva kuulamine. kui palju kolleegid eh, oleme palunud eh, näidata jõuliselt kodanikele, et Euroopa on nende jaoks olemas. see koht, kus me praegu oleme, kus me käime neli päeva aastas, läheb kakssada miljonit eurot aastas. see on tema ainus eksisteerimispõhjus, oleme prantslaste sõber ja ma ei luba Eh, eh, neid süüdistada vägivallatsejate toetamises. ja kui eh, ei luba ka kellelgi sõimata meid pidalitõbisteks. me, see ei ole mitte rünnak demokraatia vastu, demokraatia ei ole privileeg, demokraatia ei proovi olla lihtsalt üks parlament, alustagem palkadest, Eh, pensionitest eh, ja, ja mõelgem volinike palkade peale, mis on kirv, kõrvakiil kodanikele. Eh, meie oleme oma algatused juba välja käinud, pöörake tähelepanu meie ettepanekutele, toetage meie ettepanekuid. praegu ei ole me, praegu ei ole veel ära tehtud, mida vaja, aga me saame vali, valijate toetuse järgmistel valimistel oleme pööranud äh, rooli, Itaalia on uue kursi võtnud äh, ja kohe hakkame me muutma kurssi ka Euroopa Liidus, võite kindlad olla selles, et nagu me muudame Itaaliat, muudame ka Euroopat. Informatione... ning üldiseks äh, teavituseks, et parlamendi saadikute kohtade jagamine ei ole selle parlamendi roll. ja vastan teile, proua Džia, et mina, mina juba loobisin vii-, juba viiesajast tuhandest sest pensionist ja noh, saadan selle tagasi, järgmisena saab sõna kolleeg Bizotto ENF-i nimel Benvenuto, president Conte. tere tulemast, peaminister Conte. Te eh, tutvustate tõelist muutuste valitsust Euroopa Parlamendis, mis uhkusega kaitseb meie riigi suveräänsust ning eh, mis ei kummarda kellegi ees mis julgeb öelda Brüsseli rünnakutele ei, eh, Berliinile ei eh, ning eh, ja väikese Napoleonile, Macronile ütleme ka ei, me kaitseme Itaalia rahva huve. praegu viimastel kuudel on meie valitsus näidanud, et muutused on võimalikud. tänu meie liidrile Matteo Salvinile on äh, Ähm, pagulaste sissevool peatunud ning, ning sala, inimkaubitsemine on lõppenud äh, ning äh, hakkasime ka äh, pensioniseadust ümber tegema. palju on head tehtud, väga palju on veel teha näiteks Veneto, Lombardiale ja Emilia-Romagnale autonoomia andmine samuti maksureformi läbiviimine, eh, maksude kärpimine eh, ning eh, siin öeldakse, et Maduro on kommunistlik diktatuur. meie toetame Venezuela rahvast, kes saab vabadust. meie Leegas juba tegutseme, et Itaalia rahvas muudaks algusest lõpuni ka Euroopat ning me teeme seda Itaalia rahva toetusega, sest äh, äh Salvini Leegast saab suurim partei Itaalias ja kogu Euroopas. aitab, et aitab Euroopast, mis on pankade ori, mis äh, kärbib äh, Eh, aitab Junckerist, Merkelist, Macronist, kes soovivad alandada Itaalia rahvast. Itaalias eh, käsutavad Itaalia kodanikud, ei Merkel ega Macron. pärast Euroopa valimisi on meile piisavalt saadikuid, et üles ehitada uus Euroopa, rahvaste ja vabaduse Euroopa, mis suudab kaitsta oma piire, pidurdada äh, illegaalset immigratsiooni juhtida meie kodanikke, meie ettevõtteid. me oleme veendunud, et meie valitsus äh, kestab veel kaua, sest me kõik äh, peame oma suured eesmärgid täitma, kaitstama oma riiki Brüsseli bürokraatide eest ning kaitsta Itaalia rahva vabadust ja suveräänsust palju edu, peaminister! järgmisena saab sõna kolleeg Wolf. aitäh, härra president, tere tulemast, peaminister Conte. mul on väga hea meel teid siin näha, Itaalia peaminister, härra Conte. Teie valitsuse pühendumus astuda vastu priviligeeritud äh, Merkeli ja Macroni võimu teljele ning teie pühendumus astuda vastu Euroopa Liidile, kes täna siin kohal on, kes ütlevad, et teie valitsus on rassistlik, fašistlik, Putinit toetav, antifeministlik, antieuroopalik. seda tuleb tervitada, teie, teie tegutsemist. Te inspireerite demokraate nii Euroopas kui mujal. Teie valitsus on näidanud, et Euroopa ei ole institutsioon, mille nimi on Euroopa Liit, vaid Euroopa on maailmajagu, kuhu kuuluvad ürgsed rahvad, ürgsed riigid. ürgsed rahvad, millel on moodsad kaasaegsed meetodid, vahel nad kasuta-, kannavad kollaseid veste, vahel nad hääletavad Brexiti poolt, vahel, nagu teie viie tähe kolleegid, kasutavad nad sotsiaalmeediat selleks, et anda poliitiline võim uuesti tavainimestele tagasi need iidsed äh, hääled äh, on väärt seda, et neid kuulataks. tänane arutelu puudutab Euroopa tulevikku. härra peaminister, teie ja teie valitsus ning teie kolleegid on Euroopa tulevik. Bravo, bravo, bravo! nüüd saab sõna Itaalia peaminister et ta esimestele küsimustele vastaks. pärast seda tuleb vaba mikrofoni voor. tänan, juhataja. teemad, mis esile tõsteti, on väga mitmekesised ning äh, Äh, siin räägitakse ühest küljest Euroopast, teisest küljest äh, on seotud ainult äh, minu valitsuse poliitikaga Itaalias. ma alustan teemast, mis ma ei ürita kõigile küsimustele vastata, vaid räägin teemade kaupa. niisiis räägin Äh, immigratsioonist, sest teda mainisid praktiliselt kõik ning ma tahaks äh, teile meenutada, et äh, mida minu valitsus konkreetselt teinud on ja milline on reaalne olukord, ise teete kõik järeldused. meie Äh, oleme algusest peale, on minu valitsus äh, täiesti teadlikult öelnud, et see on äh, eriarvamusi tekitav küsimus, mis on mõne aastaga toonud sadu tuhandeid paate Itaalia ähm, rannikule ning varemate poliitikatega me ei suutnud seda voogu peatada. me oleme Vahemere keskosas, nii et äh, Põhja-Aafrikast väljuvad äh, äh, migratsiooni teed jõuavad paratamatult Itaaliasse. me teadsime, et, et, et absoluutne vastuvõtmine tähendab integratsiooni äh, puudumist äh, ning äh, äh, kui kõik vastu võetakse, integreeru keegi. eelkõige üks minu kolleeg, kelle suhtumine immigratsiooni oli pisut erinev, ütles Giuseppe, ma saan aru nüüd pärast Itaalia Eh, kui te vastasite ja Itaalia linnad, et ma saan aru, et teil on tõesti probleeme, sest tänavad on eh, pagulasi täis. meil on vaja struktuurilist eh, lähenemist, me saime aru, et et kui me tegeleme ainult pinnapealsete küsimustega, me ei saa midagi lahendada. püstitasime kümme eesmärki, mis ulatuvad äh, transiitriikidega suhtlemist, päritoluriikidega suhtlemist ning et ka te, samuti ka Euroopa piiride kaitsmisega ning äh, tahaksin meenutada, et Itaalia äh, pärast äh, esimest ülemkogu, kus mina osalesin juuni lõpus. oleme aktiivselt tegutsenud ühisjärelduste elluviimiseks ning esimest korda, esimest korda kinnitati seda, et see, kes jõuab Itaaliasse, jõuab Euroopa Liitu. kuid siin on ka üks punkt mida mainida pärast nende põhimõtete väljaütlemist, siis tegelikkuses ei toonud see endaga midagi kaasa. ülemkogusid on palju olnud, kuid me ei ole näinud nende põhimõtete ellurakendamist mitte Itaalia süü tõttu loomulikult, mitte Itaalia süü tõttu